et meil õnnestub äh, täita oma eesmärk, viia lõpule läbirääkimised selle aasta lõpuks. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, äh, kolleegid. meil on üks äh, resolutsiooni projekt, mille osas toimub hääletamine täna kell kaksteist null null ja arutelu on käesolevaga lõppenud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. ühine arutelu Euroopa kaks tuhat kakskümmend tööhõivepoliitika suunised. kuulame nõukogu ja komisjoni avaldusi ning meil on ka Peresi raport teema liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised ning samuti komisjoni avaldus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste rakendamine. alustame arutelu ja kuulame kõigepealt minister Martonit, kes kõneleb nõukogu nimel, palun. Madam President, honorable in... aitäh, äh, nõukogu eesistuja, teie sissejuhatava kõne eest, äh, mis räägib äärmiselt olulisest küsimusest Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiast. meil on kriis, töötuse määr on väga suur, kõige suurem oht on see meie kodanikele, nii et tööhõivepoliitika on väga oluline ka kaks tuhat kakskümmend strateegia raames ning äh, vastav volinik härra Laslo Andor saab nüüd äh, sõna komisjoni nimel. tere tulemast parlamenti! aitäh, äh, härra president, minister Martin ja austatud parlamendiliikmed, nagu te teate, siis komisjon võttis vastu esimese iga-aastase aruande eelmisel kuul. see paneb Äh, paika tee ning äh, esimesed eesmärgid Euroopa poolaasta raames. E, peamine mõte Euroopa poolaasta taga on äh, väga lihtne, tagada majandus- ja rahandusliidu stabiilsus ja see, praegusel juhul meil ei ole mingisugust muud varianti, kui viia läbi majanduspoliitikate koordineerimine ex ante Euroopa Liidus. hiljutised võlakriisid mõnedes eurovaldkonna riikides illustreerivad seda väga selgesti see robustsem ning nõudlikum lähenemine näitab, et Euroopa Liit saab aru, kuivõrd tihedalt äh, seotud on omavahel liikmesriikide majandused ning kuidas poliitika valikud ühes liikmesriigis saavad mõjutada teisi. Euroopa poolaasta haldamine on tõeline test Euroopa Liidule. poliitilise omandi äh, tugevdamine strateegia üle, kohalikud partnerlused on meie jaoks olnud võtmeprioriteediks nüüd on väljakutseks äh, näidata, et Euroopa Liit suudab kollektiivselt paika panna võtmepoliitika reformid, mis on kõige kiireloomulisemad ning äh, anda ka õiged poliitilised vastused. Äh, see aruanne on väga selge peamiste prioriteetide koha pealt see paneb paika integreeritud taastumiskava kümne integreeritud tegevusega kolme peamise pealkirja all esiteks äh, väga terav majanduskonsulteerimine ning sektori taasstruktureerimine selleks, et äh, tugevdada makromajanduslikku stabiilsust, teiseks struktuurireformid selleks, et saavutada kõrgem tööhõive ning kolmandaks äh, kasvu tugevdavad meetmed. oleme paika pannud teie mured selle aruande koha pealt Eh, selle koha pealt, et nad lähevad kõrvale integreeritud suunistest, aga tahan olla siin selge. komisjon on meelega otsustanud selle aasta eh, aruandes keskenduda kõige eh, kiirematele väljakutsetele, mis tulevad kriisist ning nendele reformidele, mis on vajalikud selleks, et, et majandust taastada ning kasvatada töökohti. aruanne on täielikult vastavuses integreeritud suunistega, kaasa arvatud tööhõivesuunistega tervitan parlamendi toetust äh, sellele, et aastaks kaks tuhat üksteist jätta suunised muutmata. Äh, jah, on väga oluline tagada stabiilne poliitiline raamistik äh, kuni aastani kaks tuhat neliteist, kui toimub vahearuanne strateegia osas, et liikmesriigid saaksid vajalikud reformid ka sisse viia. suunised annavad ka aluse see Äh, ühtseks tööhõive äh, strateegia paikapanemiseks, mis paneb paika kõige kiireloomulised meetmed tööhõive valdkonnas, äh, tuleb sisse viia maksu, ühtsed maksusüsteemid, ehk et tööhõivelt taks-, maksud eemale juhtida, vähendada segmenteerimist, eemaldada takistused töö ja eraelu tasakaalustamiseks, tuleb toetada äh, töötuid äh, kõrgetasemelisel äh, koolitusega, teenustega, et nad saaksid äh, tagasi tulla tööturule ning, või siis ise endale tööd luua ja viimaseks toetada vanemaid inimesi tööturul. suunised annavad aluseks võimalikele riigipõhistele soovitustele, mille komisjon ehk edastab liikmesriikidele vastavalt artiklile sada kaheksakümmend neli, sada nelikümmend kaheksa aluslepingus. iga-aastane aruanne annab aluse diskussiooniks Euroopa Ülemkogus märtsis ning äh, äh, need suunised tööhõiveks, mis liikmesriikidele edastatakse. Äh, komisjon eeldab, et liikmesriigid võtavad need suunised arvesse, kui nad panevad paika oma stabiilsusprogrammid ning riiklikud reformiprogrammid vastavalt Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiale. komisjon vaatab üle need reformiprogrammid, reformikavad, mis peaksid aprilli teises lõpus, teises pooles meieni jõudma. ja vastavalt äh, Äh, aluslepingule anname me välja riigipõhised poliitikasuunised ja soovitused, mida liikmesriigid peaksid arvesse võtma, kui nad äh, oma kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveid koostavad. poliitilised suunised ning soovitused peaks äh, enne suve nõukogu poolt vastu võetud saama. president, austatud liikmed, lõpetuseks rõhutan, kuivõrd oluline on teie roll selleks, et edukalt rakendada Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat ja just neid eriti, neid seitset põhialgatust. Teie roll kaasseadusloojatena on oluline selleks, et need ka edukalt rakendatud saaksid. õigete raamtingimuste paikapanemine on äärmiselt oluline, kui me tahame Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärke saavutada. mitmeaastase finantsraamistiku diskussioon hakkab varsti. komisjon esitleb oma ettepanekud juuniks. Teie roll eelarve võimuna koos nõukoguga on oluline selleks, et tagada see, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eelarved saavad peegeldatud ka Euroopa Liidu eelarves. kui me tahame olla usaldusväärsed, siis me peame kindlustama, et meie finantsprioriteedid on vastavuses meie strateegiatega ning poliitiliste prioriteetidega. praegusel ajal on olulisem kui kunagi varem, et Euroopa Liidul on lisaväärtust ning äh, euro, mida kulutatakse Euroopa Liidu tasandil, on mõjusam kui riiklikul tasandil kulutatud euro. et tagada Euroopa kaks tuhat kakskümmend aasta strateegia edu, on meil vaja poliitilist koostööd kõikidel tasanditel. ainult siis, kui kõik mängivad oma rolli, saa-, suudame me saavutada oma eesmärgid ning ka tulevase kasvu, aitäh uh,! küsimuselt. Äh, te rääkisite küsimusest, mis on otseselt seotud äh, tööhõiveturuga. meie jaoks on oluline, et äh, sotsiaalset pakti ei rikutaks kodanike ja nende valitsuste vahel. Te olete rääkinud sellest, et pensioniiga tõuseb, tööpuuduse toetused vähenevad, koolitussüsteeme muudetakse ning lubatud on siis ka pühapäeval poodide lahti hoidmine Ehm, selline sotsiaalpakt oleks väga-väga ohtlik. Ehm, me peame siiski rohkem pöörama tähelepanu kõige haavatavamatele, noored eh, va, vanemad inimesed või puuetega inimesed. meie seisukoht on ka selles, et praegu tekib väga suur risk, eelarvete mm, konsolideerimisel, mida peetakse iga-aastase kasvuanalüüsi A-ks ja O-ks. esimene mure seosneb sellega, et äh, selle iga-aastase kasvuanalüüsi põhjal äh, ütlesite te ise, kavatsete kavatsevad äh, siis liikmesriigid oma igasugused reformikavad paika panna. Äh, niimoodi otsustatakse siis kõige olulisemad küsimused, aga kus on parlamentide roll selles äh, debatis, isegi kui need koondsuunised on paigas kuidas te kavatsete tagada demokraatliku äh, debati nende väljakutsete üle, kuidas te kavatsete rakendada artiklit sada nelikümmend kaheksa, mis on tööhõivepoliitika äh, peatükk saja kahekümne kaheksanda peatükiga, Euroopa Liidus on täna väga suur segadus kaks tuhat kakskümmend strateegia osas, äh, härra Von Rompau töögrupi osas samamoodi, meil on lisaks sellele majandusjuhtimise pakett, millele me väga palju panustasime parlamendina. nüüd siis äh, kõik need finantskontrolli omavad äh, sammud, aga juba on hakatud nende muutmistes, nüüd Euroopa poolaasta sissetoomine, samas on Sarkozy ja Merkel konkurentsipaketi käivitanud ja samas äh, on siis ette nähtud need tööhõivesuunised, mis äh, minu meelest äh, on küll väga laiad ja ei täpsusta, ei ole sugugi täpsustatud riiklikes reformikavades. härra volinik, ja üks mõte veel teile, me tunneme nimelt veel ühe asja pärast muret Belgia eesistumise ajal õnnestus äh, teil äh, panna paika tööhõivesuunised, kuid oli üks küsimus, äh, millele me rõhusime parlamendina, nimelt juhtimisküsimused, mida see tähendab? see tähendab seda, et Eh, ei saa eh, kujundada edukat majanduslikku ja sotsiaalset poliitikat ilma demokraatliku debatita ja demokraatlik debatt eeldab endast eh, pädevuse andmist Euroopa Parlamendile, rahvusparlamentidele ja tõesti tuleb austada seda pädevust ning kaasata ka tööturu osapooled. Need ettepanekud, mille teie teete täna, tegelikult keeravad selja kõikidele nendele elementidele, mis on osa meie riikide demokraatlikust ülesehitusest kui me ei mõista see, seda ohtu, siis äh, tekib tõsine koherentsi puudumine, see tähendab seda, et kodanikud eemalduvad meist, keeravad meile selja ja öö, äh, ohtu satub äh, kogu meie edu alus, nimelt ühenduse vaim. Madam. tänan, proua Sharon Bowles EKOn komisjonist tänan. me liigume majandusjuhtimises äh, uude ajajärku. me kasutame integreeritud suuniseid lähtuvalt äh, lepingu äh, konkreetsetest artiklitest. Need tuleks kaasata, tõhustades ka parlamendi rolli meil on äh, võimalik äh, makromajanduslikud äh, suunised koondada strateegia kaks tuhat kakskümmend huvides laiemas mõttes EKONi komisjon tõstab esile, et majandusjuhtimine peab põhinema ühenduse meetodil, protsessid peavad olema läbipaistvad ja arusaadavad, neil peab olema kodanike toetus. parlament peab olema kaasatud ja kui parlamendile on juba roll antud, siis peab olema ka piisavalt aega parlamendil, et oma demokraatlikku mandaati teostada. EGONi komisjon toetab äh, tööhõivekomisjoni nendes nõudmites, suur tänu! Euroopa Rahvapartei nimel äh, proua Wortmann Kool tänan, president. finants- ja majanduskriis äh, näitas meile valusalt, et äh, konkurentsivõime ja sotsiaalne turumajandus on ohustatud. seetõttu tuleb meil kriisist õppida. meil tuleb oma siseturgu paremini ära kasutada. pensionisüsteemid peavad olema kindlustatud ja tööturg peab paremini toimima seetõttu tervitab meie fraktsioon iga-aastast äh, kasv, majanduskasvu uurimust, mis on seotud uue äh, semestriga. kõik siin kojas mõistavad, et meil on vaja Euroopat, kus on jätkusuutlik äh, majanduskasv ja stabiilne tööhõivetase Need eeldavad omakorda stabiilset majandust ja rahanduspoliitikat. liikmesriigid peavad konsolideerima oma eelarved, me peame üle saama nendest suurtest võlgadest ja defitsiitidest, mis osades liikmesriikide eelarvetes äh, praegu eksisteerivad. peame tagama majanduskasvu ja stabiilsuse ka tulevate põlvkondade jaoks. härra president, Rahvapartei fraktsioon panustab tugevale majandusjuhtimispaketile, kus on kolm sammast, tugev äh, stabiilsus ja kasvupakett, äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi. meil on vaja ühiseid strateegiaid Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel ja siis meil ei ole vaja uut konkurentsivõimepaketti, see meil juba on. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraadi nimel Uudo Pulman, palun härra president, komisjon, nõukogu, kuulasin teid tähelepanelikult, lugesin läbi iga-aastase kasvu-uurimuse, lugesin läbi ECOFIN-i järeldused ja sain selgusele järgnevas. Euroopa Liit ei ole mitte majanduslikus, vaid poliitilises kriisis. see, mida te soovitate, ei ole uus laske oma töötajatel välja otsida viimase kümne aasta dokumendid, seal on äh, sees sama asi. riikide kulud on liiga kõrged, äh, ainuke kohandumismehhanism äh, on palgad, need on liiga kõrged alati, ükskõik, kas sajab lund või vihma, kas me oleme kriisis või mitte, ikka sama ideoloogia ja see ei ole sugugi seotud empiirilise majandusreaalsusega. teen teile ettepaneku. Need, kes teile need asjad kirjutavad, peaksid tulema majandus- ja rahanduskomisjoni. me tahaksime teada, millised on teie majandusmudelid. kas te ei saa aru, et Euroopa Liit äh, on äh, majanduslanguse serval, vaadake Saksamaa ekspordi kasvumäärasid äh, ja saab ka selgeks, miks ei ole investeeringuid. miks ei räägita sellest, et kuidas parandada sissetulekute määra, miks ei räägita tsüklilisest rahvusvahelisest õigusest, ei räägita sellest, äh, kuidas kriisist väljuda, sellest äh, teie dokument absoluutselt ei räägi. Te olete maha maganud mitmed võimalused ja te peate kõvasti pingutama, et Euroopa kodanike nõudmised täita. aga ütlen teile ühte asja. kui te selles vaimus äh, tahate märtsis otsustada majandus juhtimispaketi üle ja stabiilsuspakti üle, siis minu fraktsioon teid ei toeta proua Leena Eik liberaalide ja demokraatide nimel, palun. kõnelejal puudub mikrofon. Thank you <laughs> A year ago we aasta tagasi arutasime siinsamas kojas seda, millised tegevused on vajalikud selleks, et võidelda ülemaailmse finantskriisiga sel ajal mõned minu fraktsiooni ettepanekud majandusjuhtimise kohta lükati tagasi, sest et nad olid liiga ambitsioonikad ja liiga kaugele ulatuvad, aga täna märgin, et mitmed meist, meie ettepanekutest on saanud reaalsuseks. täna on äh, ka aga äh, märkimisväärne lõhe Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia ambitsioonide ning finantsvahendite vahel, mis on vajalikud selle, nende eesmärkide saavutamiseks. aasta kaks tuhat kaksteist eelarve eelnõus peab komisjon äh, selgelt äh, Ähm, määratlema ning nähtavaks tegema need kulutused, mis on seotud strateegia, see puudutab ka mitmeaastase finantsraamistiku tulevast ülevaatamist. tahaksin ähm, ka pöörduda otse liikmesriikide poole. on äh, selge tahte puudumine nõukogus rahandusministrite hulgas, kasutades minu oma äh, rahandusministri, Rootsi rahandusministri äh, poolt mõelda tulevikuse üle, tuleviku üle. riigieelarved peavad määratlema need Euroopa Liidu ambitsioonid ja meil on vaja eelarveid, kui me tahame, et asjad toimiksid. kui raha ei suunata õigesse kohta, siis ei ole mitte mingisugust kasvu või tööstrateegiat ja me riskime läbikukkumisega. seetõttu palun, et komisjon esitaks selgemaid seadusandlikke ettepanekuid ja liikmesriigid peavad näitama üles veidi rohkem pühendumust. meil on vaja siduvaid kohustusi selleks, et saavutada neid peamisi eesmärke tööd, tööd loovates valdkondades, nagu näiteks energiatõhusad eesmärgid ühtsel Euroopa tasandil. olemasolevased algatused nagu strateegia, energiatehnoloogia kava, elukestvad õppeprogrammid, need on juba vastu võetud, aga teie nõukogus ei ole suutnud lauale tuua raha. meil on vaja nende projektide rahastamist. Neil kõigil on potentsiaal luua töökohta ning majanduskasvu meie aasta kaks tuhat kakskümmend resolutsiooniga saadab ALDE fraktsioon tugeva sõnumi nõukogule, et hetke valitsemissüsteem on väga äh, nõrk, äh, koordineerimise meetod on läbi kukkunud ning äh, ühenduse meetod tuleb taastada. olen selle tugeva enamuse taga selle resolutsiooni puhul ja see on tugev see sõnum parlamendilt, et me vajame tegusid. aitäh, härra Philip Lambert. rohelised Äh, härra president, härra volinik, äh, nõukogu esindaja, kallid kolleegid, te teate, et rohelised on tugevad äh, integreerituma Euroopa toetajad. selleks, et me suudaksime tagada jätkusuutliku arengu oma kodanikele, aga ka selleks, et tagada see, et Euroopa Liit tähendaks siin riigis midagi kahekümne esimesel sajandil. kuid see usaldus turgude vastu on löönud kõikuma just nimelt sellele samale majanduskasvu analüüsile, teie eesmärgiks on kärpida kulusid, me ei räägi tuludest absoluutselt siin. me peame kindlasti ähm, loomulikult paindlikuks tegema tööturu, aga ei saa ju äh, tagada edasiminekut en-, ilma ka teatava turvalisuseta lisaks sellele tuleb mõelda ka finantssektori meetmetele, see näitab väga selgelt seda, mis on meetme kaks küsimust. mida te ütlete kõigepealt, et tuleb kärpida kiiresti ja tugevalt? jah, tõsi on aga ju ometigi see, et tuleb natukene mõelda, mõtelda üleminekuperioodidele, ei saa kõike teha väga kiiresti, eelarvete puhul ütlete aga kohe, et kõik tuleb teha täna ja praegu esimesest jaanuarist, aga pankadel olete näinud, et asjad hakkavad kehtima alles esimesest jaanuarist kaks tuhat üheksateist avaliku sektori puhul te siis teete väga kiiresti äh, suuri otsuseid, mujal näete ette üleminekuperioodid. Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia, kuhu see siin mahub, sellest me ju täna räägime kuid äh, härra volinik, äh, ülemkogu Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia kujuneb täna teie ettepanekutega äh, seoses majanduskasvu analüüsiga täiesti võimatuks. on täiesti võimatu neid investeeringuid tagada, mis on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ette nähtud vaesusevastaseks võitluseks, kliimaseaduste vastaseks võitluseks ja milleks iganes sellise poliitikaga, mida te ajate, neid vahendeid ei ole ja kogu see debatt siin on täna tõsine teater Äh, suur tänu ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Malcolm Haaber. härra äh, president, meie fraktsioon on alla kirjutanud ja toetab seda resolutsiooni, ega me ei ole kõigega küll nõus, mis siin on sees, kuid põhisõnum ja ma tahaksin selle selgelt välja öelda nii volikule, volinikule kui ka ülemkogule, on pealkiri, nimelt äh, julge väikeettevõtluse äh, kava ja majandusjuhtimise kava töökohtade loomiseks, kust äh, need töökohad peaksid tulema, need peavad tulema erasektori investeeringutest ja uutest alustavatest ettevõtetest. me teame, et väikeettevõtted on olnud viimase kümnendi jooksul peamised töökohtade loojad. ja minu sõnum teile mõlemale täna on see, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki peavad lõpuks hakkama äh, töökohtade loomisele suhtuma tõsiselt ühisturu kontekstis, me kõik usume ühisturu hüv-, hüvedesse ja liikmesriigid on tohutuid ressursse ja rahalisi vahendeid panustanud teenuste turu avamiseks, aga kas nad on ühisturgu üldse kuidagi reklaaminud ettevõtete seas, kas nad on julgustanud äh, näiteks online'is kaubitsemist ja nii edasi, miks te ei tee selliseid praktilisi asju selleks, et äh, päästa valla see võimsus, mis meil juba on, äh, viimaks ellu kõiki neid projekte, millest te olete rääkinud, aga tuleb alustada homme, isegi juba täna, selle asemel, et rääkida mingisugusest pikaajalistest projektidest, hakake tööga pihta. härra Piski, palun, Ühendatud Vasakpoolsed. president. härra president, kolleeg Harms mainis äh, olulist äh, teemat eile väljaspool äh, ei saa keegi aru, millised paktid, millised stabiilsusmehhanismid äh, meil siin on, mida me muudame ja rakendame. selge on see, et strateegia kaks tuhat kakskümmend ei ole pakkunud välja lahendusi kriisis olevate kodanike probleemidele, vastupidi siin panustatakse rappa jooksnud Euroopa Liidu poliitikatele, mis äh, tingisidki seda kriisi. endiselt panustatakse stabiilsuse kasvupaktile, mida tuleks äh, veelgi äh, tugevdada karmimate sanktsioonidega. põhimõtteliselt viiakse ellu säästupoliitikat kodanike kulul nüüd äh, kuna eluiga on pikenenud, siis äh, pensionile mineku iga ka tõstetakse, tööaega soovitakse paindlikumaks muuta, äh, palku soovitakse vähendada või külmutada. samuti on eesmärgiks takistada riigi sekkumist majandusellu, osad räägivad siin ka laenude andmise pidurdamiseks. mul on ükstapuha, kas seda nimetatakse stabiilsus ja kasvupaktiks või majandusjuhtimiseks või äh, kas komisjon nimetab seda iga-aastaseks äh, majandusuurimuseks. sellise antisotsiaalse poliitikaga minu fraktsioon äh, kaasa ei lähe. küsimus on ainult selles, kas parlament saab ka oma sõnakese sekka öelda või mitte. Euroopa Parlamendi liikmed on äh, ühel meelel ühes küsimuses me ei saa endale lubada seda, et valitsused jätkavad sellise üheksateistkümnenda sajandi salatsemispoliitikaga. me ei saa lubada ka seda, et me muutume kahekiiruseliseks Euroopaks, suur tänu. tänan. Marju Borgetsio, palun. härra president, Euroopa kaks tuhat kakskümmend on äh, suur pro-, pre, programm, kakskümmend protsenti taastuvaid energiaallikaid ja nii edasi, tekib küsimus, kas seda on tõesti võimalik saavutada, kui meil on vähem investeeringuid majanduskriisis ja kui me räägime siin päikeseenergia toetamisest, siis Hiina on ju põhiline päikesepaneelide eksport ja me peaksime toetama nende tootmist aga hoopiski Euroopas eriti on meil äh, vaja toetada energiavaldkonda, päikesepaneele ja nii edasi me oleksime pidanud looma ühise päikeseenergia ettevõtte Euroopas, ühised jaotussüsteemid ja muu monopole tuleks äh, ühtselt hallata, aga ei, selle asemel lasti killustuda, valiti teised lahendused ja see ei tule kasuks ei tarbijatele ega tavalistele ettevõtetele, vaid äh, ainult äh, suurte monopolide omanikele. CO2 heitmed järjest suurenevad. president katkestab tänan, härra president. et äh, saavutada strateegia kaks tuhat kakskümmend äh, tööhõive eesmärgid ei saa üle ega ümber sisserändepoliitika korrigeerimisest. komisjon on ise öelnud, et meil tuleb äh, strukturaalset tööpuudust vähendada tugevdada tööhõivet, panustada elukestvale õppele ja üldse haridusele. massiivne töötajate sissetoomine väljastpoolt Euroopa Liitu läheb vastuollu prioriteetidega ja see on lühiajaline lahendus. Euroopa Liidus on kakskümmend viis miljonit töötut. me peaksime kõigepealt need inimesed tööle panema selle asemel, et soodustada siin massiivselt äh, sisserännet. kvalifitseeritud äh, töötajate Euroopasse toomine ehk siis äh, ajude väljavool päritoluriikidest tekitab seal kohapeal palju probleeme see on halb, see ei too kellelegi kasu. meil on vaja kulude-tulude analüüsi sisserände kohta. ja see peaks ka olema osa tööhõivete suunistest. nüüd äh, ülejäänud äh, kõnelejad, äh, kolleeg Marinescu. strateegia kaks tuhat include obiective care nu pot fi atinse fără suur tänu Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend sisaldab eesmärke, mis on äh, ääretult vajalikud Euroopa Liidu jaoks, kui ta soovib edu saavutada. meil peab olema majandus niivõrd jätkusuutlik, et on võimalik äh, tagada sotsiaalne ja territoriaalne õhtekuuluvus ääretult olulised on need aspektid ka seoses uue ühise põllumajanduspoliitikaga. mis puudutab tööstuspoliitikat, siis me ei saa üle ega ümber taristust. raudtee ühine võrgustik äh, on see, mida me kindlasti vajame, samuti on olulised äh, algatused nagu äh, ühtne taevas. peame panustama arengule ja konkurentsivõimele TEN-võrgustikud ja energiajaotusvõrgustikud on väga olulised, et äh, realiseerida projekt Euroopa kaks tuhat kakskümmend. näiteks äh, Nabucco projekt on äh, väga oluline, vähendades sõltuvust fossiilsetest kütustest. suur tänu! proua Ulfskog järgmisena pooleteiseks minutiks. aitäh, proua president. kui me tahame uuesti tegutsema hakata pärast majanduskriisi, on äärmiselt oluline, et inimesel, inimestel on usaldus. üks Briti uurija on kirjutanud äh, raamatu, rääkides äh, võrdsuse vaimust. ta käis hiljuti Euroopa Parlamendis Brüsselis ning kirjeldas olukorda äärmiselt selgelt. meil on vaja suuremat võrdsust, me peame ületama selle lõhe, kui äh, kodanikud, kodanike usaldus taastub vaadates kaks tuhat kakskümmend strateegiat, siis eh, kui me tahame siin saavutada edu, siis palgateenijaid ning eh, nende ametiühinguid peab austama, nad peab täielikult kaasama. siin kasutatakse kriisi ettekäändena selleks, et rünnata palgateenijaid ning eh, neid kokkuleppeid palgatasandite kohta, need rünnakud peavad lõppema. teiseks, meie Euroopa naised loomulikult peame saama samad võimalused kui mehed see ei ole midagi sellist, mis resolutsioonides alati nähtavalt välja tuleb, aga me peame reaalsuses siiski tõendeid selle kohta nägema. räägime siin tugevast tööstusest, tugevast tööstuspoliitikast, peame vaatama, millised on ka investeeringud, milline on taristu, nad peavad mängima võtmerolli meie töö tulevikus. kliima soodustavad vahendid, tooted, me peame suurendama pingutusi, et saada rohelisi töökohti, kui me tahame olla konkurentsivõimelised. ja neljandaks, eh, me peame taga, tagama energiatõhusad poliitikad, vaatama üle eh, need eesmärgid, mis meil on, need ei ole siduvad, meil on vaja siduvaid eesmärke. ja see on äärmiselt oluline, kui me tahame tõesti kasvu suurendada, konkurentsivõimet stimuleerida ja see peab olema kõik kaasatud Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiasse siin äh, näeme me äärmiselt murettekitavaid arenguid, peame siiski üritama leida kõige paremad, kõige targemad moodused, et vähendada majanduskulusid äh, tarbijatele ja edendada ettevõtteid. suur aitäh, palun pidage kinni oma kõneaegadest, kallid kolleegid. järgmiseks proua Linn üheks minutiks. aitäh et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia oleks edukas, siis peab tööhõive suuniseid kohe rakendama riiklikud reformikavad äh, peavad paika saama ja need peavad saama selle prioriteedi, mille nad on ära teeninud. me peame kindlustama, et kedagi ei jäeta maha. töötuse määrad vanemate ning puuetega inimeste hulgas on häbitekitavalt äh, kõrged ja mul on hea meel, et mõlemad tekstid äh, viitavad sellele, et on vaja rakendada diskrimineerimisvastaseid seadusi töökohtadel, nii et töökohad oleks kättesaadavad kõigile. on oluline, et need eesmärgid, mille osas me Euroopa Liidu tasandil oleme kokku leppinud, ka saavutatakse jah, eh, liikmesriigid ise peavad panema konkreetsed eesmärgid paika ja nendest kinni pidama, aga Euroopa Liidul on siin oluline roll mängida, parandamaks parimate praktikate vahetamist ja seetõttu on mul hea meel, et eh, kaks, lõige kakskümmend seitse komisjoni resolutsioonis teeb selle selgeks me oleme kuude kaupa eh, hankinud sisekaemust, näinud, millist strateegiat me peaksime kasutama, aga nüüd meil on tööhõive suunised ja nüüd on aeg hakata neid ka täitma. suur aitäh, proua Linn. proua Turunen, palun, poolteist minutit. aitäh, et äh, mulle sõna andsite, räägime siin palju äh, majanduse vastutusest äh, Euroopas. selline vastutus äh, määratletakse tihtipeale asjana äh, mis äh, tähendab äh, avalike kulu, kulude kärpimist äh,, ja tööhõive olukorra parandamist, ma arvan, et me peaksime endast, endalt siiski küsima, mida selline vastutusvõime tegelikult tähendab. Äh, väidame, et on suur äh, vastuolu Euroopa Liidu ja riiklike poliitikate vahel hetkel, sest äh, ühest küljest me näeme seda majanduskasvu, iga-aastast majanduskasvu analüüsi, ja et Euroopa poolaastast tulenevad vähem töökohti ja vähem kasvu Euroopas, teisest küljest Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ja tööhõive suunistes näeme me ambitsiooni luua rohkem töökohti, aga siin on äh, erinevus äh, nende kahe vahel. meil on kakskümmend kolm miljonit äh, töötust, ka viis koma viis sellest on noored inimesed, kes on vähem kui kahekümne viie aastased ja näeme, et töötavad inimesed on vaesed. nii et me peame üritama seda olukorda muuta ja on äärmiselt oluline selline muutus saavutada, kui me tegelikult ka tahame luua uusi töökohti, kui me tahame Euroopa Liidu kahekümne, tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja tööhõive suuniseid oma majandusstrateegiates ka reaalsuseks teha. see näitaks äh, majanduslikku vastutusvõimet, aga ma kahtlen, kas see tegelikult ka aset leiab. suur aitäh, järgmine kõneleja on härra Kaborn, noh, aga tema vist saalis ei ole, nii et anname nüüd sõna härra Salavrakosele üheks minutiks aitäh, proua president, vaesus, kliimamuutused, ränne, energia, aga just energia küsimus on mõned sellised, mis meie ees täna Euroopa Liidus on, nõuab raha ning investeeringuid selleks, et need küsimused ka tegelikult lahendada. aga see Euroopas aina väheneb. mida see siis tähendab? Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat on raske saavutada, aga me peame siiski selle pingutuse tegema. me peame eriti rõhutama töötuse küsimust, mis on viimase aastakümne jooksul kõige kõrgemal tasandil. me peame andma kvaliteetset koolitust igal pool Euroopas. koolitusprogrammid tuleb üle vaadata, liikmesriigid peavad endale Äh, võtma siin kohustuse terve perioodi vältel, meil on vaja hästi koolitatud töötajaid, kui me tahame sellest kriisist välja tulla, me peame viivitamatult äh, äh, panema paika Euroopa süsteemi ning meil on vaja ka Euroopa oskuste passi. me peame siin olema edukad, sõnadest enam ei piisa, me peame hakkama tegutsema. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Garcia Margallo suur tänu, härra, proua president, mul, meie ees on äh, täna ainult üks küsimus. mida me saame Euroopas teha selleks, et äh, anda töökohti neile, kellel tööd ei ole? selle küsimusele vastamisel tahaksin ma kõigepealt viidata ühele konsensusele, mis on saavutatud, nimelt jätkusuutlik majanduskasv on võimatu ilma Eh, majanduste konsolideerimiseta ja ilma stabiilsuseta. mõned nendest ettepanekutest, mis täna on aga tehtud, on eh, väga lühiajalised. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia teiseks ehm, on küll eh, hea plaan, kavatsused on õilsad, kuid see peab tegelikkuses ka toimima kuidas me kavatseme ellu viia need algatused, mis programmis on sees? kas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on äh, vastavuses äh, majandus see olukorraga, nende kärbetega, mis tuleb teha. ei ole äh, meil laiemat pilti selle kohta, mis toimub. Ecofinis toimuv on väga hea näide sellest, kuidas mõtted on meil hajali ja kindlasti tuleb aidata neid riike, kes on raskustes ja tuua sisse eurovõlakirjad. Monti raportis on nad kirjas, kuid sugugi mitte meie strateegilises aruandes ning samuti Euroopa Investeerimispank, kelle kelle ressursid on kaks kolmandikku komisjoni versioonidest ja tegelikult võiks ta olla ju uue Euroopa Marshalli plaan palun ärge ületage oma kõneaega ja nüüd palun proua Podimata poolteist minutit. aitäh, president, me oleme juba kuid arutanud seda, kuidas meil saaks olla Äh, jätkusuutlik lahendus kriisile, me oleme rääkinud sellest, millised peaksid olema meie strateegilised eesmärgid, me oleme maininud jätkusuutlikku majanduskasvu, sotsiaalset ühtekuuluvust, aga meil on ka mitmeid probleeme, kõigepealt arutelud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia üle on äh, kandunud kõrvale majanduspaketist ja iga-aastasest majanduskasvu aruandest meie strateegia on ühelt poolt äh, selline katke, katkend, katkendlik ja teisalt tundub, et meil on ka paralleelsed strateegiad, mis ei ole omavahel koordineeritud ja seega on oht, et üks strateegia õõnestab teist. teine ase-, probleem on selles, et komisjoni ja nõukogu rõhuasetus praegu on äh, jätkusuutlikkuse ja majanduskasvu tingimuste karmistamisel, samas ei ole elujõulisi lahendusi äh, selles osas, mis puudutab äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia rahastamist. Äh, kodanikud, mulle tundub, et siin on äh, oht. kui me sellele ei mõtle, siis juhtub nagu Lissaboni strateegiaga, et see strateegia jääb ainult paberile, me ei päästa Euroopa kodanikke, kes tegelikult kannavad selle kriisi kogukoormad Nemad ei mõista, mis toimub, äh, kõiki neid tehnilisi arutelusid reformide ja kõige muu üle. me peame aru saama, et me ei saa siin äh, ühepoolselt tegeleda ainult näitajatega, me peame tegelema ka inimestega. suur aitäh, proua Podimata! ja nüüd proua Kulaar üheks minutiks. aitäh, härra, proua president äh,. Äh, Ungari eesistuja, kui te mind kuulaksite komisjoni esindaja, mul on äh, ainult üks minut aega ja ikkagi ma tahaksin lihtsalt vait olla ja mitte midagi öelda. Äh, see aasta kaks tuhat kakskümmend strateegia on minu meelest niivõrd kaugel meie vajadustest. kas te arvate, et äh, et suuniste, flagshipide ja kõigi muude asjadega, mida te välja mõtlete ja millega te tegelete päevi ja nädalaid, kas te nendega tõesti annate inimestele tööd ja äh, ja usaldust, te eksite. kui te vaatate maailma, siis ma ei usu, et Hiina, India ja äh, teised äh, tõusvad riigid oleksid väga, äh, väga muljet, et me oleks neile muljet jätnud sellega, mida me teeme. ma peaaegu tõesti tahaksin vait olla. ja ma tahaks öelda, et me peame oma töös olema tõesti väga järjekindlad, et me, me saame äh, kokkuleppele siis, kui parlament on piisavalt palju arutanud, kui nõukogu on meid kuulda võtnud ja mis puudutab eurobonde, mis äh, äh, muudaksid turu globaalseks, siis see, see puudub, käib ka sellesse paketti. aitäh. härra Epping järgmisena aitäh, äh, president, kui ma kuulen sõna eurovõlakirjad, siis ma ei tunne ennast hästi, aga seda sõna me kuuleme siin saalis väga palju. sellepärast, et äh, majanduskasv ning erasektor on just äh, see, mis paneb majanduse liikuma, sellel ei ole mingit alternatiivi. valitsused ei saa luua töökohti Euroopa probleemiks on konkurentsivõime puudus, erinevused äh, Saksamaa ja Lõuna-Euroopa vahel on üle kolmekümne protsendi ja see on väga suur erinevus. Te kõnelesite konkurentsivõime paktist, ma olen selle paktiga iseenesest nõus, aga Lissaboni protsess äh, oli samuti ju äh, sellistest ideedest kantud, samas midagi sellest ei sündinud. ma tahaksin teid hoiatada ka selle eest, et ettevõtete tulumaksu ühtlustamine ei ole hea mõte. me ei soovi sellest, see, seda, see teeb lõpu töökohtade loomisele. eelmisel nädalal avati OSCD uurimus kahekümne ühe riigi kohta, mis näitas, et kui me soovime Euroopas rohkem töökohti, siis on meil vaja madalamaid makse. ja just nimelt seda peame me kaaluma. Euroopa Parlament ise ju ei loo mitte ühtegi töökohta. suur aitäh, härra Roil pooleteiseks minutiks proua president, lugupeetud äh, nõukogu eesistuja, armsad kolleegid, meil on tegemist suure majanduskriisiga, me räägime sellest juba kuid, see on täitsa õige, aga me räägime siin äh, igasugustest pealkirjadest ja siis öö, ähm, otsustame edasi nagu ikka. ma arvan, et probleemiks on ka see, et parlamendis öö, äh, ei ole me piisavalt äh, äh, ausad, vaid meil on tõesti selline pealkirjade poliitika, mida me siis tegelikult teeme selleks, et majanduskasvu ja tõehõivet edendada, kas me tõesti anname äh, oma panuse sellesse, et me vahenditega korrektselt õigesse, ümber käiks. kas me ei, meil pigem, me ei ole iga päev erinev mõte, et kuhu raha panna. kui me Äh, keskendume põhilistele, äh, siis ei ole mõtet rääkida äh, majanduskasvust ja teadusuuringutest, aga selleks mitte vahendeid anda, see oleks lihtsalt ebaaus. ja kui me tahame majanduskasvu edendada, siis me peame ka sellist poliitikat tegema, mitte iga päev mõtlema sellele, kuidas majandust segada. me iga päev võtame vastu otsuseid, nõuame ka täna uute otsuste vastuvõtmist, mis majandust pigem takistavad. kas siis tõesti keegi arvab, et et äh, see energiatõhususe otsus äh, annab panuse majanduse edendamisse. kas te tõesti arvate, et me nende otsustega, mis me energeetikas oleme piisavalt tihti langetanud, äh, tõesti majandust edendame või äkki me oleme hoopis majandust takistanud? me võiksime võib-olla vähem otsuseid langetada, aga langetada neid otsuseid, mis tõesti majandust edendavad. see on raskem, see tähendab rohkem tülisid, aga selles seisneb demokraatia mõte. aitäh. proua Künts poolteist minutit, palun. aitäh, aitäh, president eh, finants- ja majanduskriis, tööhõivekriis eh, on need kriisid, mille tunnistajateks me praegu oleme, ühest on saanud teine. Euroopas on meil langetatud teatud otsused, me peame nüüd hoolitsema selle eest, et need ka ellu rakendatakse, meil on vaja paremat koordineerimist tööhõivepoliitika vallas, see kõik on väga oluline ning loomulikult iga riik peab sisse viima reformid, me räägime siin maksupoliitika muutmisest, räägime ka teistest meetmetest, nagu näiteks see, kuidas liikmesriikides asju aetakse, kõik asjad vajavad läbivaatamist me peame hoolitsema selle eest, et need meetmed aitavad ka kaasa paremale tööhõivele, kas me tõesti aitame äh, loodavate töökohtade arvu suurendada, see on küsimus, millele peame keskenduma. samuti peame arvestama oma sotsiaalpartneritega, me peame nendega kokkuleppele jõudma. Euroopa semester, nii nagu mina sellest aru saan, on tõesti esimene proovikivi, äh, lakmustest see näitab, kas, kuidas me hindame seda olukorda, me saame vaadata tervet Euroopat, Ungari eesistujamaana on meid siin suunamas ning ma arvan, et meil on praegu tõesti hea võimalus näha, kuidas me tegelikult ellu rakendame neid mõtteid, mis meil on, kas me oleme õigel teel. Ungari valitsus ja Ungari eesistujamaana mängib siin väga olulist rolli, mitte ainult kui eesistujamaa, vaid ka kui maa, kes peab näitama eeskuju majanduspoliitika muutmise raames, äh, otsuste langetamisel, kõike seda tuleb arvestada. aitäh! Priviskiost on hraano aitäh, te pidasite väga täpselt ajast kinni, lugupeetud daamid ja härrad. nüüd äh, on äh, erinevad inimesed sõna soovida, äh, soovinud selleks, et tek-, siia arutelusse sekkuda, kõigepealt saab sõna proua Morvai, aga palun tehke väga lühidalt. aitäh. proua Könts saab täiesti aru mis kaalul on, nimelt see, kuidas Euroopa Liit peaks tegelema tööpuudusega ja sellele lõpu tegema. mina olen kuulanud kogu seda arutelu ja ma ei saa tõesti aru, kas te saaksite öelda, mida me peaksime tegema, mida me peaksime tegema inimeste heaks, kuna täpselt need inimesed töökohad saavad, see on minu küsimus ja ma ootan sellele vastuse ja ka härra Martonile, kes esitab, esindab siin nõukogu, meil on siin äh, Ungari volinik äh, samuti kohal. Äh, mis saab ungarilastest, kuidas te kavatsete neid aidata sellises katastroofilises olukorras, kuidas te aitate Euroopat tervikuna, kuidas te tagate inimestele töökohad ja ma ootan konkreetset vastust? lugupeetud kolleegid, mul on väga kahju, aga me peame kinni pidama ka äh, sinise kaardi reeglitest. tegemist äh, ei ole üldiste küsimustega, mis oleks üldiselt suunatud äh, nõukogu või komisjoni esindajatele, vaid tegemist on küsimusega, mis tuleb esitada kolleegile, kellelt, kes peaks teie meelest täpsustama midagi, nii et proua Morvai, see tõesti ei olnud kooskõlas nende reeglitega. ja proua Lünts, kas te sooviksite vastata? jah. tegemist oli Ungarit puudutava küsimusega, proua Lünts, kas te sooviksite vastata äh, ja reageerida sellele, mis öeldi? Äh, aitäh, president, ma vastan hea meelega, ma saan aru, et meil ei ole väga palju aega, seega üksikasjadesse ma laskuda ei saa aga mina mõtlesin just konkreetseid selliseid näiteid, nagu näiteks muudatused maksusüsteemis, me soovime selliseid muudatusi, mis on ühiskonnale äh, kasulikud, äh, et lõhed ühiskonnas muutuvad väiksemaks, me tahame toetada ettevõtteid nii, et, et nad looksid töökohti, samuti tahaksime hoolitseda äh, just nimelt asjade eest, mis suurendavad tööhõivet ja mitte ei väheta, me räägime siin ka haridussüsteemi muutmisest, jällegi me peame silmas pidama sotsiaalse integratsiooni aspekti, kas me teenime seda eesmärki või ei. me peame hoolitsema selle eest, et inimesed on tööturuks valmis, kas me valmistame neid selleks ette, need on konkreetsed näited, millele ma mõtlesin. aitäh ja ka proua Jaagonsaari on sõna soovinud äh, sinise kaardiga. kun kollega siellä oikealla väitti kivenkovaan, että poliit... Suur tänu, minu kolleeg seal paremal tiival ütles, et poliitikad õõnestavad majandust. aga kas ta tõesti usub seda, mis ta ütleb? kas ta tõesti arvab, et majanduse organiseerimine ainult õõnestab majandust? aitäh, härra Roil, kas te sooviksite palun vastata, teil on kolmkümmend sekundit jah, loomulikult. kui te vaatate meetmeid, mis viimastel öö, äh, kuudel on öö, äh, vastu võetud, need kokku liidate ja siis välja arvutate, milliseid kulusid me oleme põhjustanud, siis äh, väga tihti on tegemist olnud majandusliku arengu häirimisega, me peaksime põhjalikumalt järele mõtlema selle üle ja seetõttu ütles öö, oli ka väga mõistlik see, mida ütles tööstusvolinik oma teadises, et tulevikus me peame alati mõtlema äh, Euroopa majanduse konkurentsivõimele, Euroopa tööstusele, et kas äh, sellest on kasu või pigem mitte. aitäh. härra Lopel Sturjas Vait on ka palunud äh, luba küsimuse esitamiseks. kas te soovite endiselt oma küsimust esitada, teil on kolmkümmend sekundit ma ei näe siin, et keegi reageeriks ja nüüd saab sõna järgmine kõneleja. ma arvan, et igaühel on selge see, et mida rohkem Euroopa kokku kasvab, seda rohkem on vaja ka majanduspoliitika ko äh, koordineerimist ja sellepärast on Euroopa semester mõistlik instrument, aga ma arvan, et äh, et tuleb kaasata ka sotsiaal, tööturu osapooli ja ma arvan, et äh, me peame äh, siin pigem sammu tagasi astuma. Äh, me peame pigem konst-, keskenduma sellele, et me turutõkked kõrvaldaks mis annaks panuse sellesse, et ähm, Euroopa majandus õitsele puhkeks, see puudutab oligopoole, monopoli ja turu juurdepääsu tõkkeid. asi ei tohi äh, olla nii, et teatavates valdkondades on äh, äh, teatavad marginaalid juba ette kirja pandud. me peame aitama Euroopa majandusel oma potentsiaali avada, Euroopa Liidu üks ülesannetest peab olema ka see, et me uuendaks oma infrastruktuuri, see puudutab energeetikat, see puudutab liiklust, kommunikatsiooni, Euroopal peaksid olema ka vajal-, selleks vajalikud vahendid, see et ähm, kõrvaldada pudelikaelu seal, kus need on ja me peame mõtlema, et milliseid vahendeid saame me Euroopale selleks anda ja meil on vaja korralikku omavahendite baasi ja sellepärast äh, üleskutse nõukogule liikmesriikidele, et Euroopale lõpuks ometi antaks vajalikud vahendid. see teine asi puudutab äh, haridust ja teadusuuringuid ja arendustegevust, ka seal on äh, väga palju teha, aga siin ei ole ma, rahaküsimused kõige hullemad. proua Steinruck, poolteist minutit, palun härra volinik, armsad kolleegid, Euroopa Liit kaks äh, tuhat kakskümmend strateegia on äärmiselt oluline Euroopa sotsiaal- ja majanduspoliitika arendamiseks, aga mitte üksnes selleks, vaid ka mm, riikide sotsiaal- ja majanduspoliitika arendamiseks. me peame vaatama, et seda poliitikat ei kasutataks kurjasti ära selleks, et sotsiaalseid tingimusi halvendada liikmesriikides. ma pean ütlema, et mind vägagi šokeeris see, et komisjon aastases äh, majanduskasvu analüüsis äh, teeb äh, ettepanekuid vähendada sotsiaalse kaitse taset. me oleme äh, tegelenud sellega, see mõju inimestele koha peal on katastroofiline. ei saa olla nii, et töövõtjad äh, maksavad kinni eelarvete konsolideerimise. ma tahaksin kõiki liikmesriike üles kutsuda juhenduma koondsuunistest sest äh, need tagavad äh, väga palju parema äh, kooskõla majanduskasvu ja, ja sotsiaalsete küsimuste vahel ja majanduskasvu analüüsis on jälle mainitud äh, erinevaid asju, millest me oleme juba rääkinud, et asi ei tohi olla nii, et äh, noori inimesi integreeritakse tööturule äh, niimoodi, et töötingimusi halvendatakse, see euro-, me oleme juba näinud, et see ei too uusi töökohti, meil on vaja konkreetseid meetmeid selleks, et aidata kõige rohkem ohustatud inimesi ja meil ei ole vaja mingeid eh, kõrvuti olemasolevaid ja üksteise konkureerivaid eh, algatusi. Uh, of... ma tänan, mina saan tänasest ja homsest reaalsusest aru niimoodi, et jätkusuutlikuid töökohti on meil võimalik ainult luua siis, kui meie majandus on konkurentsivõimeline ja paraku praegu see nii väga ei ole. selleks, et olla edukas konkurentsi vallas Euroopas, meil on vaja tõesti efektiivset konkurentsivõime tõstmise protsessi. meil on vaja vaadata, milles meil on edu olnud ning äh, kohandada mm, meie tegemised tingimustele mis meil eksisteerivad ja meil on juba palju igasuguseid instrumente, mis on head ja tõstavad meie konkurentsivõimet ning tõesti institutsionaalne raamistik on meil ka olemas, mis võimaldab meil üles näidata poliitilist tahet ja Euroopa Komisjon on asunud konkurentsivõime tõstmist juhtima ühenduse meetodeid kasutades ja ma usun, et Euroopa semester, millest siin juba räägiti, on hea mõte ning samuti eh, see tulemuste tabel eh, peaks näitama ka struktuurilise konkurentsivõime andmed ära ning ma usun, et äh, strateegia kakskümmend kakskümmend on midagi, millega me peame aktiivselt juba praegu tegelema ja mitte pärast aastat kaks tuhat kolmteist ning see peab puudutama kõiki tegevuspoliitikaid. ning lõpetuseks ma arvan, et Euroopa majanduse konkurentsivõime mm, tõstmiseks on vaja kõik kaasata ning me ei saa tegutseda eraldi ülejäänud maailmast, sest vastasel korral äh, me jääme üksi, nii et jätkusuutlikku arengut ja töökohti on võimalik tagada ainult siis, kui me kõik üheskoos tegutseme. aitäh, härra Üüri, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president, ma tänan, et andsite mulle sõna. mina olin raportöör kaks tuhat kümme raporti alal ning ma tänan härra Andor ja komisjoni ettepanekuid aastaks kaks tuhat üksteist ning tööhõivesuunised, mis meil selleks aastaks on ette nähtud. ma tänan nende ettepanekute eest, me oleme nendega päri. loomulikult meil on Lissaboni leping nüüd ja Lissaboni leping tähendab seda, et meil on iga-aastased suunised, mida tuleb järgida ning me peame vaat-, hoidma kogu aeg silma peal ning arvesse võtma muutusi, töötama käsikäes nõukogu ja Euroopa Komisjoniga ning vaatama, kas on vaja ka midagi muuta. mis puudutab strateegiat kakskümmend kakskümmend, siis eh, see vaadatakse uuesti üles ning kindlasti on vaja edasi tegeleda ka Euroopa semestriga. tähtis on, et meil oleksid head suunised tööhõivele, finantsvaldkonnale, eh, et meil oleks selline suunis, eh, et kui me sellest eemaldume, siis on vaja ka muudatused teha. nüüd, mis puudutab probleeme, ma leidsin, sai hiljuti teada, et need eelmised äh, liikmesriikide reformiprogrammid tööhõive vallas äh, ei ole saavutanud õigeaegselt tulemusi. Äh, jah, need eesmärgid, mis on seatud, ei ole täidetud sajaprotsendiliselt, vaid seitsmekümne, seitsmekümne kahe protsendi ulatuses ja see ei ole hea. me ei taha samasugust kogemust, nagu meil oli Lissaboni strateegiaga, me võtsime kohustusi, aga pärast seda oli tõelisi raskusi kohustuste saavutamisele, täitmisel. nüüd, mis puudutab pensioneid ja palku, ma olen teiega täiesti nõus. tõesti, me ei peaks sekkuma nendesse küsimustesse, meil on subsidiaarsuse põhimõte, mida tuleb järgida ning liikmesriigid on võtnud konkreetseid kohustusi ja tähtis on, et noored, puuetega inimesed, vanurid, nende probleemid saaksid lahendada liikmesriigi tasandil proua Morvai sooviks sõna võtta härra Ööri sõnavõtu kohta, palun tehke lühidalt. ma tänan, ma vabandan, aga ma pean tõesti pöörduma oma mm, Ungari kolleegi poole, pensionid ja palgad Te räägite subsidiaarsuse põhimõttest, mida see tähendab, kas see tähendab seda, et Ungari või postkommunistlikud riigid, mm, eh, et nendes riikides pensionärid peavad tõesti jätkuvalt ka edasi elama väga väikeste pensionide varal. pensionid nendes riikides on palju madalamad kui teistes Euroopa riikides. kui me vaatame täna Ungari pensionäride olukorda, pension on tõesti väga-väga väike. härra Jüri, teil on nüüd kolmkümmend sekundit aega sellele reageerimiseks. jah, ma tänan. ei ma vastan teile, et nii mina ei saa olukorrast aru, pensionid on seotud riigi üldise majandusliku tervisega ning vaatame, mis seal saab ära teha ja ainult nii on võimalik tagada parem pensionide süsteem. me tahame süsteemi, mis oleks konkurentsivõimeline, me tahame, et Euroopa Liit oleks konkurentsivõimeline, edukas, aga selleks on meil vaja ka need, kes praegu on halvemas olukorras pensionitega, vaesemates riikides järele aidata. selge see, et on suured erinevused riikide vahel ja kohe ei ole võimalik maha jäljeta teistele järele jõuda. aitäh ja jätkame kõnelejate nimekirjaga, proua Morin Chartier, poolteist minutit, palun. aitäh, proua president Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia raames on äh, tööhõive suunistel kolm põhilist eesmärki, et äh, väljuda kriisist teadusuuringute ja innovatsiooni läbi, äh, konkurentsivõime parandamine, e, mis võimaldaks parandada ka sotsiaalseid tingimusi. teiseks on vaja uuendada tervet töövõtjate põlvkonda, kes praegu lähevad mm, pensionile ja, ja kolmandaks tuleb olla konkurentsivõimelisem globaliseerunud majanduses, liberalis-, vabastades äh, ettevõtted teatavates, äh, teatavatest maksundusega seotud koormustest, mis neid häirivad. ja selleks on meil väga palju mm, eriti äh, mm, ohustatud äh, Eh, gruppi, gruppe nagu näiteks noored, keda tuleb kaitsta, eh, et neid ei jäetaks kõrvale tööturult, me peame eh, lihtsustama noorte inimeste tööturule tulekut ja mitte üksnes ebastabiilsete töölepingute ja praktikakohtade kaudu, tuleb võidelda noorte tööpuuduse vastu, mis on pidev häda, mis meie maa, meie maailmas, kuna kriis on neid tabanud kõige rängemini. ning teine sihtrühm on naised, kes tihti töötavad ebastabiilsetel töökohtadel ja kes on alamakstud ja kolmandaks sihtrühmaks on pensionärid, kes, kes peaksid jääma endiselt aktiivseks, selleks on meil äh, erinevaid instrumente, eriti sotsiaalfondi, ma arvan, et seda me peaksime kasutama. aitäh, aitäh ja nüüd on meil vaba mikrofoni äh, aeg, paljud on äh, sõna soovinud, rohkem kui kakskümmend inimest on sõna soovinud, seetõttu ei saa kõik äh, sõna ja me siis peame kinni sõnavõtutaotluste järjekorrast ja need, kes eelmine kord sõna soovisid, aga sõna ei saanud, need võetakse ette esimeses järjekorras. härra Šikerski, palun <clears throat> od przedstawionego przez komisję strategii europa dwa tysiące dwadzieścia upłynęło. komisjoni euroopa liit kaks tuhat kakskümmend strateegia esitati äh, üks aasta tagasi. tol ajal ei olnud äh, ajad lihtsad euroopa jaoks. Äh, kriis levis ja nüüd on täiendavad plaanid selleks, et strateegiat ellu viia. tegemist on väga auahnete plaanidega Äh, eesmärgiks on inimesi vaesusest välja tuua, näha ette rohkem vahendeid teadusuuringute jaoks ja nüüd juba üks aasta pärast selle strateegia väljakuulutamist on meil tegemist ohtudega, mis seda strateegiat mm, ohustavad. tegelikult ei ole üldse e, suurt midagi ära tehtud, pigem vastupidi, Euroopas kriis järjest süveneb ja järgmistel aastatel äh, muutub asi pigem hullemaks. vaesus äh, ei ole vähenenud, aitäh. aitäh, härra Guerrero, üks minut, palun. president, kõneldes kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja sellest, mis saab pärast seda strateegiat, on Euroopa suurimaks süsteemseks riskiks see, et me kaotame oma konkurentsiedu võrreldes teiste suurte riik, riikidega, nende tehnoloogiline potentsiaal muutub järjest tugevamaks ja võimsamaks. selleks, et me suudaksime konkureerida ja meil tõesti tuleb konkureerida, siis me saame saavutada majanduskasvu, saame luua töökohti, saame tagada oma sotsiaalse mudeli ainus tooraine, äh, mis meil on, tegelikult on teadmised ning me peame neid teadmisi ära kasutama selleks, et uuendada, selleks, et kohaneda muutustega. me peame olema juhtideks nende muutuste vallal, seega me peame palju rohkem investeerima ülikoolidesse, oma haridussüsteemi, teadusuuringutesse ja arendustegevusse. Äh, siis, kui me tahame tõesti olla suureks tegijaks teadmiste vallas. aitäh, järgmine Äh, järgmisena proua Manner. aitäh, president, volinik. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid on veri ambitsioonikad. tahaksin kasutada oma kõneaega selleks, et vaadata, mida me saaksime teha, et need eesmärgid ka tegelikus elus ellu viia, mida teha, et see strateegia läbi ei kukuks kogu Euroopas tuleb meil rohkem tähelepanu pöörata regioonidele, me ei saa lähtuda põhimõttele üks mudel sobib kõigile. eile me rääkisime probleemidest patentidega me räägime ühtekuuluvusest, meil on äh, tõesti vaja luua rohkem töökohti, meil on vaja rohkem innovatsiooni, selleks, et seda teha, on meil tõesti vaja kaasata kogu Euroopa e, ja see, et need eesmärgid oleks tõesti saavutatavad kõigis Euroopa piirkondades. samuti tuleb vaadata, kust me raha saame, aga kõigepealt meil on vaja toimivat ühtekuuluvuspoliitikat. Kallar aitäh, te pidasite väga hästi ka kinni kõneajast, proua Žigereida, palun. aitäh, president. on väga kahju, et sotsiaalsed probleemid on endiselt ühenduse poliitika tagajärjeks süstemaatiliselt oleme me äh, ignoreerinud meie eelarve ja konkurentsipoliitika äh, tagajärgi. meie lähenemine on olnud neoliberaalne samas meil on peaaegu kakskümmend viis miljonit töötut inimest ja kolmkümmend miljonit inimest, kes töötavad alamakstud või ebakindlatel töökohtadel ning siis on veel miljonid inimesed, kes elavad allpool vaesuspiiri. ja ome-, ja seetõttu tahaksin ma teile esitada need nördimusavaldused, mida mitmed sotsiaalsed organisatsioonid on mulle edastanud. Euroopa Parlament korraldas hiljuti Brüssel, Brüsselis konverentsi, kus äh, äh, tõdeti, et miljonid inimesed Euroopas on töötud ja eriti just noored inimesed ja äh, naised sooviksid Euroopat, kus oleks teistsugune poliitika meil on aeg lõpp teha tööpuudusele, meil on aeg hakata austama inimesi ja töölisi, aitäh! härra Rossi, üks minut, palun. kallid kolleegid, ma olen nõus sellega, et parlamendil peaksid olema volitused pakkumaks välja paremaid suuniseid tööhõive edendamiseks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames arvestades seda kriisi, milles me praegu oleme, peame me arvestama rahva vajadustega. me peame aitama perekondi, noori inimesi, kes otsivad tööd ning neid inimesi, kes äh, pika töökarjääri jär-, lõpus on korraga jäänud töötuks me peame tõesti hoolitsema selle eest, et meie kodanikel on töökoha saamisel eelisõigus teistega võrreldes. me peame hoolitsema selle eest, et liikmesriikide tööbürood äh, annavad head informatsiooni olemasolevate töökohtade kohta. samuti peame me kaitsma oma piire, me peame takistama sadade tuhandete sisserändajate tulekut äh, äh, nende koduriikides on poliitiline kriis ja nad on tõesti valmis Euroopasse suurel arvul tulema. me peame ära hoidma ka pingeid omaenda liikmesriikide kodanike ja mittekodanike vahel, aitäh, härra Obermeier! aitäh, härra proua president! Äh, strateegia osas on erinevaid ootusi, ühed on kindlad, et tegemist on lihtsalt äh, sõnamulinaga ja et see dokument ei ole väärt seda paberit, millele ta on trükitud, aga teised näevad äh, ähm, väga dramaatilisi strateegiumeid, näiteks äh, tööturgude paindlikumaks muutmine. siin äh, selle tagajärjeks oleks palgadumping ja strateegias eesmärgiks on et nelikümmend protsenti noorematest põlvkondadest peaksid saama kõrgkoolihariduse. ma küsin, et miks? E, e, juba näiteks Itaalias on meil tegemist olukorraga, et e, kõrge kvalifikatsiooniga noortele ei ole tegelikult töökohti, et nad peavad lihtsatelt, lihtsalt lihttööd tegema, et miks meil on vaja kõrgharitud inimesi, kui meil ei ole neile töid, tööd anda? ma muidugi arvan, et äh, meil on vaja kõrge kvalifikatsiooniga inimesi, aga me ei saavuta seda nii, et me inimestele lihtsalt anname äh, kõrghariduse ja me anname paika, et neid peab olema nelikümmend protsenti. aitäh, härra Roil, palun. <coughs> härra Rangel, aitäh, president. ma äh, tahtsin öelda, et on äärmiselt oluline, et sellel hetkel, kus me läbime sellist tõsist finantskriisi, eh, tuleb keskenduda majandusarengule, mis on eh, suunatud just nimelt majanduskasvule, majanduskasvu strateegiatele ja meil on vaja tööhõivepoliitikat. meil on vaja sellist tööhõivepoliitikat, mis lahendaks mitte üksnes meie majanduslikud probleemid, vaid ka meie sotsiaalsed probleemid niisiis, ma tahaksin teile edastada sõnumi, me peame pöörama kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias tähelepanu erinevatele töökategooriatele, näiteks noorte tööhõivet on siin mainitud. samas tuleb meil arvestada ka inimestega, kes on vanemad kui viiskümmend aastat ning muretsevad oma töökohtade kaotuse pärast me peame tagama selle, et ka need inimesed jääksid tööturule, neid, et neid ei sunnitaks lahkuma. ma arvan, et äh, me, me aitaksime inimesi väga palju, kui me üle viiekümne aastastele rohkem tähelepanu pööraksime, aitäh. Äh, proua Tanži. membre, strategia douăzeci douăzeci trebuie să deschidă calea spre un nou model de creștere economică în Europa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 Äh, majanduskasvu eesmärgid, äh, sotsiaalsed eesmärgid ja vaesusevastase võitluse eesmärgid on kõik väga olulised, sellepärast et äh, see tagab Euroopa Liidu majandusliku sõltuvuse. ma arvan, et kaks tuhat kakskümmend strateegia peaks olema kodanikele kättesaadav, sellepärast et nemad on need, kes peavad aru saama, mille eest keegi vastutab, mille eest vastutavad regionaalsed omavalits-, omavalitsused, riigiorganid ja samuti nemad kui Euroopa kodanikud, aitäh! härra Kazovski. aitäh. tööhõive suunised äh, on äh, majanduse juhtimise protsessis väga olulised. Need suunised on äh, selleks aluseks, millele liikmesriigid saavad luua oma riiklikke reformikavasid millest omakorda sõltub Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia edu. riiklikud äh, reformikavad tuleks ellu rakendada aprillikuuks, ma tahaksin äh, siin viidata regioonide komiteele ning öelda, kui oluline on äh, regionaalsete ja kohalike, kohaliku tasandi parlamentide ja omavalitsustegelaste kaasamine sellesse tööle ma tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et meil on vaja integreeritud horisontaalset lähenemist Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiale. seega tahaksin veel kord korrata, kui oluline on ühtekuuluvusstrateegia Euroopa kakskümmend, kakskümmend strateegia kontekstis. järgmine kõneleja, palun. aitäh, proua president. neli Äh, suunised peaksid äh, kehtima ka kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, sest äh, vastavalt nõudmise ja pakkumise põhimis-, põhimõttele ähm, asjad ju toimivad ja meil on vaja, et naiste tööhõive oleks parem ja selleks on meil neid meetmeid maja, vaja, aga liikmesriigid peaksid tunnustama ka emade tööd ja nende panuste SKT-sse ähm,. maja, riik peaks äh, võitlema vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, sest äh, nendest lõksudest on tõesti väga raske välja võidelda. aitäh ja nüüd me lõpetame vaba mikrofoni ära ja sõna on proua Persel. Äh, aitäh, proua president, äh, härra volinik. kas te äkki saaksite öelda härra Barrosole, et meile oleks meeldinud, kui ta oleks osalenud sellel arutelul, sest tegemist on esimese aruteluga, mis puudutavad äh, majanduskasvu iga-aastast analüüsi, mis on äärmiselt oluline äh, nende mm, suuniste puhul ja see on, mis on äärmiselt olulised selleks, et Euroopa kriisist väljuks. äkki te saaksite ka öelda, et nendes tingimustes ei ole Euroopa Parlament kergeks partneriks ja et majanduse juhtimise paketi puhul on vaja seda, et komisjon pööraks suuremat tähelepanu sellele, mis tuleb parlamendist. Te äkki võiksite talle öelda ka seda, et parlament on rakendanud äh, Lissaboni lepingut tervikuna, eriti selle artiklit üheksa, mis äh, näeb ette, et äh, sotsiaalsed küsimused oleksid horisontaalsed küsimused, aga mitte ei jääks lihtsalt mm, mm, kirjasõnaks. Ähm, pidevalt öeldakse, et äh, lepingut on vaja veidi muuta ja tuleb kasutada kogu selle potentsiaali. Ähm, kui tegemist on üheksanda artikliga, siis mulle tundub, et majanduskasvu analüüsis pöörat-, pööratakse sellele selg Äh, ma pean ütlema, mis mind äh, rabab selle arutelu lõpus. Äh, vahel on meil mulje, et Euroopa Komisjon isegi kriisis endiselt jätkab mõtlemist vanade retseptide alusel. aga oluline on ju tööturureform. me teame, et et äh, varasemas komisjonis, mida te ei esitanud, et kui räägiti tööturust, siis räägitakse paindlikkusest ja ei räägita äh, isegi mitte sellest kindlast paindlikkusest. Äh, nüüd, kui aastad on möödunud ja kriis äh, on ka olemas, äh, siis äh, ei piisa sellest, et äh,, ähm, et meil on äh, majanduskasv selleks, et meil oleks tööhõive, hõive parem. meil on vaja tõesti tegeleda rohkem tööhõivega nii meis kui ri-, meie riikides kui riikides, mis on meie ümber. kui ma vaatan nüüd seda arutelu, siis äh, selles arutelus äh, töö, pööratakse selg just nimelt sellele prioriteedile, milleks peaks olema tööhõive ja see on minu meelest väga murettekitav. aitäh, aitäh, proua Peeres ja nüüd saab sõna äh, härra volinik Andor Euroopa Komisjoni nimel. Äh, aitäh president, lugupeetud saadikud, tänan selle väga sisuka ja väga inspireeriva arutelu eest. ma äh, püüaksin vastata kõigile peamistele küsimustele, mis arutelu käigus tõstatati seoses äh, iga-aastase majanduskasvu ülevaatega Euroopa semestri ja kakskümmend kakskümmend strateegiaga kõige olulisem on, et me saaksime asjadest õige pildi, nii nendest dokumentidest kui ka majandusolukorrast Euroopa Liidud. ebameeldiv tõde on see, et Euroopas on toimumas, ebamugav tõde on see, et Euroopas on toimumas majanduskasv, meil oli Euroopa Liidus möödunud aastal majanduskasv, mitte küll igas liikmesriigis ning võib öelda, et see majanduskasv on tõesti habras ja ebaühtlane komisjon on olukorda väga põhjalikult uurinud ning ka vastavalt poliitikaid välja töötanud. meil on vaja säilitada ja tugevdada majanduse taastumist. meil tuleb tegeleda praeguste erinevustega, aga me ei saa seda teha lahendamata neid probleeme, mille kriis päevavalvele tõi. me peame rahandus- ja majandussüsteemi juhtimist edasi arendama, siit aga algavadki probleemid ning äh, siit ka tõesti võib-olla äh, see, et kõik ei ole koheselt prioriteete märganud, meie jaoks on majanduskasv prioriteet kõik äh, teised poliitikad antud faasis teenivad seda eesmärki meil on vaja tugevdada majanduskasvu, muuta seda tugevamaks. selleks on meil aga vaja suuremat finantsstabiilsust, seega on meil vaja ka eh, eelarve konsolideerimist eelseisvatel aastatel on eelarvete konsolideerimine meie päevakorras, seda just nimelt stabilisatsiooni huvides selleks, et me oleksime äh, siis nende antitsükliliste äh, mehhanismide, äh, et me neid arvestaksime, meil on vaja arukat eelarvete konsolideerimist sellisel moel, mis ei õõnestaks nõudlust majanduses. see arukas konsolideerimine peaks säilitama Euroopa Liidu majanduse terviklikkuse. igatahes me peame äh, endale selgeks tegema, et asi algab euro stabiliseerimisega meil on vaja euro stabiliseerida, meil on vaja majandus- ja rahandusliit stabiliseerida ning ma arvan, et üks ühine õppetund, mis meil kõigil on, on see, et selleks, et seda kõike teha, tuleb Euroopa majandust tugevdada, meil tuleb majanduspoliitika koordineerimist Euroopa tasandil tugevdada mul on üks küsimus ja ma jätaksin selle küsimuse lihtsalt küsimuseks kas selle majanduse juhtimise tugevdamine saab olla võimalik kui me ei tee midagi rohkem ühiselt palkade küsimuses, kui me ei arenda palk, äh, äh, tee koostööd palkade küsimuses Euroopas kui me selles valdkonnas teeme soovitusi iga-aastases majanduskasvu äh, strateegias, siis me ei, me ei sea sotsiaalset dialoogi ju küsimärgi alla. me oleme äh, vastupidi kiitnud neid riike, kellel on olemas tugevad sotsiaalse partnerluse diagno- äh, dia,, traditsioonid, me saame aru, et nad on kriisist tulnud välja kergemini, tööpuudus on nendes riikides madalam ning seega me propageerime sotsiaalse dialoogi tugevdamist nendes liikides, kes, riikides, kes on kriisi läbi rohkem kannatanud. me Äh, oleme tugevdanud ka sotsiaalset dialoogi Euroopa tasandil, meil oli just makromajanduse teemaline dialoog äh, sotsiaalpartneritega Euroopa tasandil ja märtsis tuleb meil järjekordne kohtumine, kus äh, püüame samuti tõhustada dialoogi sotsiaalpartneritega. nüüd väide nagu komisjon käituks nii, nagu asjad oleks vanaviisi komisjon on viimasel äh, aastal tulnud välja terve rea uute, kvalitatiivselt uute algatustega. me oleme tulnud välja äh, mitmete algatustega, mis puudutavad finantssektori reguleerimist, ärgem alahinnakem volinik Barnier tööd. Äh, kakskümmend kakskümmend strateegias oleme välja töönud uue, uue Euroopa tööstuspoliitika, mis arvestab töökohtade jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõimega me äh, järgime terveid, äh, me järgime mitmeid innovaatilisi lähenemisi selleks, et investeeringuid suurendada. Äh, volinike rühm on nende uuenduslike rahastamisvahendite väljatöötamisega tegelenud ning esimesed tulemused siis on su-, või esimesed sellised meetmed on just energiavõrgustike arengu toetamiseks Euroopas, see on äärmiselt oluline selleks, et arendada energeetikaturgu ning vajalikku infrastruktuuri me oleme ka äh, käivitanud äh, mikrokrediitide rahastamise vahendi, ma olen väga tänulik parlamendile ja nõukogule selle üksmeele eest, äh, mis siis võimaldas selle rahastamisvahendi loomise. möödunud nädalal ma olin Hollandis, kus siis see projekt, esimene selle, sellest rahastust rahastatud projekt käivitus ja selliseid projekte on veel näiteks inimesed, kes on olnud siis töötud või kes tulevad, näiteks naised, kes tulevad tööturule tagasi pärast lapse sündi või inimesed, kes ähm, on küll juba tööl, äh, töötanud, aga tahavad ähm, hakata tegema näiteks ettevõtlusega äh, pärast viiekümnendat, kuuekümnendat eluaastat, saavad siis sellest rahastust abi. me arutame tööhõivepoliitikat paar nädalat tagasi äh, Ungari Gödelis äh, korraldas kohtumise, kus keskenduti sellele, kuidas äh, luua töökohti ning kuidas aidata just kõige raskemas olukorras olevaid inimeste rühmi, ma mainiksin siin just noori. tööpuudus noorte hulgas on mõnedes liikmesriikides tõedes tõesti väga tõsine, me peame siin arvestama jah, erinevust, erinevustega. on liikmesriike, kus noorte tööpuudus on väike aga Euroopa keskmine on siiski liiga kõrge ja, ja näiteks Balti riikides ja Hispaanias on olukord tõesti äh, katastroofiline. valitsusi on äh, hoiatatud, nende tähelepanu on sellele juhitud äh,, läheb vaja tervet rida poliitikat nagu hariduspoliitikat, tööhõive, teenused ja teisi meetmeid, et olukorda lahendada. aga noored ei ole ainuke probleemne rühm me peame tegema rohkem ka vanemate inimeste tööhõive heaks ja seetõttu me oleme siis kuulutanud aasta kaks tuhat kaksteist ka Euroopa aktiivse vananemise aastaks. institutsionaalsed küsimused, need tööhõivesuunised minu arvates on ikkagi meie eh, lähtepunktiks, need annavad meile sisulisi juhtnööre Euroopa Parlamendil on vastavalt eh, aluslepingute artiklile sada nelikümmend kaheksa oluline roll mängida ning äh, tööhõive suuniste osas me tahame, et need püsiksid jõus aastani kaks tuhat neliteist ja et nad oleksid stabiilsed ja et neid ei hakataks siis iga aasta äh, muutma. iga-aastased äh, need suunised annavad meile lihtsalt pildi olukorrast iga aasta, aastate lõikes see ettevõtmine on oluline ning äh, komisjon äh, äh, suhtub sellesse kakskümmend kakskümmend strateegia kontekstis väga tõsiselt. Euroopa Parlament on erinevatel muu-, on erineval moel kaasatud näiteks arutelusesse, näiteks kas või mitmeaastase finantsraamistiku aruteludesse, Euroopa Liidu eelarve peab peegeldama strateegia kakskümmend kakskümmend prioriteete ning me informeerime Euroopa Parlamendiga äh, liikmesriikide reformikavade ettevalmistamisest, samuti igale riigile esita-, äh, esitatavatest konkreetsetest soovitustest. loomulikult no, äh, algusest peale on tuntud muret Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia osas ja loomulikult seda strateegiat kummitab Lissaboni agenda vaim ma pean võib-olla selgitama, miks mulle tundub, et meil on praegu paremad võimalused, sellepärast et meie, meil on palju selgemad sihtmärgid paigas ja ka aruandluskohustus on palju selgem, nii et aga ainult Euroopa Komisjon saab tagada, et on olemas järjepidevus nende algatuste vahel. meil on äh, väga palju äh, projekte, projekte plaanis ning ma loodan, et mitte ükski neist ei ja ainult paberile Euroopa strateegia kakskümmend kaks, ühtne tur-, ühisturg, ühtekuuluvuspoliitika, kõik need asjad äh, tuleb jõuliselt ellu viia, tuleb hoolitseda selle eest, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki on samuti kaasatud nende elluviimisse. komisjon on kahekiiruselise Euroopa vastu me peame hoolitsema selle eest, et see eri, erinev majanduskasv, äh, mida me praegu tõdeme, ei vii erikiiruselise Euroopani, aitäh! aitäh, härra volinik ja nüüd saab sõna härra Martoni mm, arutelu lõpetamiseks. mikro, please. First and foremost I would like to kõigepealt ma tahan tänada teid kõiki väga konstruktiivse ja kasuliku mõttevahetuse eest tahaksin ka eriti tänada proua Perezi suurepärase raporti eest ning väga tähtsate märkuste eest ja ka kriitika eest, mida me kuulsime talt. me võib-olla mõistame reaalsust pisut erinevalt, nagu proua Tanuta Hübner ütles, e, nii kriisi kui ka kriisist toibumisse võime näha erinevalt, aga ma olen nõus ühe asjaga nimelt mitte keegi ei ole huvitatud sellest, et meie majanduse taastumine viiks töökohtade puudusele. ning kui me tegeleme eelarvete konsolideerimisega ja kasvu tagamisega ja töökohtade loomisega, siis just seda me silmas peamegi ning fiskaaldistsipliin ning eh, tööpuudusest ülesaamine peavad käima käsikäes nüüd, mis puudutab veel majandust, me teame, et meil kõigil on nüüd kõikehõlmav pakett, kõikehõlmav lähenemisviis, selline ühtne pakett, mille enamikest elementidest juba volinik Andor rääkis mis puudutab eesistujat, siis ma tahaksin rõhutada veel kord seda, et me peame koondama oma tähelepanu kahele elemendile selles paketis. kõigepealt kindlasti Euroopa semestri ellurakendamine, see on ju esimene kord, kui me seda kasutame ning see mõjutab oluliselt meie edasist arengut, kogu Euroopa integratsiooniprotsessi. ja veel paar asja, kõigepealt meil on väga tihe ajakava tähtaegadest tuleb kinni pidada ja kõik peavad seda tegema. ning loomulikult need peaeesmärgid, mis meil on, tuleb saavutada ning meil on vaja näha tõsist vaeva, et need üldeesmärgid ja tähtajad samuti oleksid täidetud. selleks on vaja, et liikmesriigid kõik oma ülesanded täidaksid. nüüd eh, nii tööhõive vallas kui ka innovatsiooni vallas tuleb need eesmärgid täita, aga samuti energeetika vallas. energeetika kohta veel nii palju, et eh, oli väga edukas Euroopa Ülemkogu neljandal veebruaril, meie jaoks kujutas see endast läbimurd, murret eh, ja integreeritud energiaturu suunas tubli sammu edasiastumisel energiakasutuse efektiivsusega tegeldi sellel tippkohtumisel ning samuti käsitleti ühise energiapoliitika välisaspekte ning langetati selle kohta tähtsaid otsuseid. ning lõpetuseks tahaksin märkida meie võitlust vaesuse vastu sotsiaalse kaasatuse nimel ning siin ma tahaksin kiita teid selle resolutsiooni eest, mille te äsja vastu võtsite ja mis puudutab roomide integreerimist ning tahaksin eriti tänada äh, proua Oliviat, kes, proua Jarokat, kes etendas väga tähtsat rolli selle väga tähtsa resolutsiooni vastuvõtmisel. sellest on suur abi meile, kui me töötame ja viime lõpule oma töö raamstrateegiaga, mis käsitleb just romide integreerimist nüüd teine asi, millele tahaks tähelepanu juhtida, need kuus õigusalast teksti, mis on arutusel ja siin ma tahaksin viidata proua Silvi Kulaarile, nimelt me ei taha ainult kuulata ära parlamenti, aga tõepoolest me tahame ja me peame parlamendiga ka kokku leppima. seda äh, tavalise õigusloome protsessi raames ja me peame tegema kõik, et see protsess kiireneks ning viidaks edukalt lõpule Ungari eesistumise ajal. ma ei taha puudutada selle kõikehõlmava paketi teisi elemente, küll aga rõhutaksin ühte. nõukogu tahab täiel määral mm, kinni pidada ühenduse meetodist, meil ei ole mitte mingisuguseid reservatsioone siin nagu me oleme korduvalt öelnud, eh, Lissaboni leping muutis palju asju, toimus suur nihe pädevustes ja volitustes, millest me kõik hästi teame, aga Lissaboni leping ei muutnud Euroopa ülesehituse sisu. ei mühe- ja see on ühenduse meetod ja me peame sellest kõigest väga rangelt kinni, me peame kinni asutamislepingu sätetest ja kui te väga tähelepanelikult loete Euroopa Ülemkogu järeldusi neljandast veebruarist, siis te näete sealt, et kõik peab toimuma kooskõlas asutamisaluslepingutega. ja minu viimane märkus, see on väga lühike, see puudutab raha. nagu juba äh, proua Leena Ekk tähelepanu juhtis, tegevuspoliitikateks on vaja raha ja rahastamist ja ma olen temaga väga nõus, aga te teate ka väga hästi seda, et eh, on lahknevusi ja erimeelsusi. ma kohe lõpetan. on lahknevusi, erimeelsusi liikmesriikide lähenemisviisides ja praegu rõhutan ühte eesistuja jaoks tähtsat küsimust, nimelt me teeme ettepaneku, et kõigepealt arutada sisu ja alles siis arve ja raha ja ressursse. mõttevahetus saab olema pikk, meil on väga kasulik energeetikapoliitika alane, ühtekuuluvuspoliitika alane, põllumajanduspoliitika alane mõttevahetus ees. aga nagu mõnikord kuulda on olnud, et ei tohi hobust kaarikust ettepoole, vabandust, kaarikut hobusest ettepoole panna. sest sellest ei oleks meie mõttevahetuses abi. nii et tulgem algul, arutagem asju sisuliselt ja siis tulgem ressursside otsustamise juurde, nii et ma tänan teid väga. kirjas Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινή συζήτηση έληξε. Lugupeetud kolleegid, sellega on üldine arutelu lõppenud. Kuus resolutsiooni ettepanekut on esitatud Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia kohta ja üks resolutsiooni ettepanek ettepaneku kohta, mis puudutab äh, liikmesriikide tööhõivepoliitikat. Äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, homme keskpäeval ja me homme ka hääletame. ja nüüd on sõna palunud härra Odi. härra Odi, kas teil on protseduuriline märkus? jah, äh, siin minister rääkis äh, lepingute järgimisest ja ta rõhutas, et neljandal äh, veebruaril nõukogus toimunud, ma tahaks küsida, et millal tuleb tuleb, tullakse meile aru andma sellest, mis toimus neljandal veebruaril äh, ülemkogul, sellepärast et äh, seni seda toimunud ei ole